lõppenud. hääletus äh, on homme keskpäeval ja nüüd me jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. tegemist on komisjoni asepresidendi avaldusega. ja debatis äh, siis eh, esindab komisjoni asepresidenti eh, Leedu minister Leskivitšus ja arutelu puudutab eh, relva eksporti nõukogu ühisseisu, nõukogu ühise seisukoha rakendamist. palun, teil on sõna, härra minister. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu võimaluse eest vahetada arvamusi nõukogu ühise seisukoha osas ja mis puudutab ka selle eh, praegust läbivaatamist kõrge esindaja poolt. ühisseisukoht on eh, üks eh, levinumaid instrumente relvaekspordi reguleerimiseks. peamine eesmärk on muuta Euroopa liikmesriikide relvaeksport vastutustundlikumaks. nõutakse, et Euroopa Liidu relvaeksport oleks kontrolli all ja enne relvadest välismaale saatmist oleks selleks vastav luba. loodetavasti või vastavalt ühisseisukohale tuleb arvestada teatud parameetritega, kui tahetakse saata relvi väljapoole Euroopa Liitu. tuleb arvestada rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustega ja relvades soovimatu kasutamisega mittekavatsetud sihtrühmade poolt. ühisseisukoht näeb ka ette, et iga eksporditaotlust tuleb hinnata eraldi. see tähendab, et küsimused nagu konkreetsed lõpptarbijad, relvade kogus, standardid ja nii edasi on tegurid, millega tuleb arvestada. see tähendab ka seda, et see seonduks äh, relvaembargodega. luues äh, teatud äh, ühised ekspordikriteeriumid ja konsultatsioonimehhanismi ühisseisukoht annab panuse ka Euroopa liikmesriikide seisukohtade järk-järgulisele ühtlustamisele. seda eesmärki saavutatakse mehhanismi kaudu, mis nõuab, et kui üks liikmesriik on, ei ole luba andnud, siis teised arvestaksid ja konsulteeriksid sisaldab ka konkreetseid sätteid rakendamise kohta, millega tuleks täielikult arvestada funktsiooni hindamisel. tegelik otsus iga relva ekspordi kohta tehakse ikkagi endiselt konkreetses liikmesriigis, kuigi on olemas ühine raamistik praktika, mille põhjal seda hakatakse tegema. nüüd võib öelda, et pannakse paika ühine protsess, see on oluline aspekt, millega peab arvestama ja liikmesriigid on endiselt vastutavad oma relvaekspordi otsuste eest ja seda tänu asjaolule, et ühisseisukoht sisaldab äh, väga tugevaid läbipaistvussätteid. avaldatakse väga üksikasjalikud äh, iga-aastased relvaekspordi raportid, need raportid vastavad äh, kõige kõrgematele infostandarditele Need raportid on vahendiks ka avalikule arvamusele, kodanikuühiskonnale ja nii Euroopa kui ka liikmesriikide parlamentidele oma järelevalve teostamiseks relva ekspordi üle. lubage mul öelda mõni sõna ühisseisukoha läbivaatamise kohta, mis sai alguse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses läbivaatamise esialgsed tulemused, nagu nentis Välisasjade Nõukogu, on kinnitanud, et äh, praegune tekst on küll sobiv, aga tarvis, vajab täpsustamist. nõukogu töörühm äh, jätkab tööd, et äh, parandada mitmeid sätteid seoses näiteks äh, info jagamisega tundlike sihtkohtade kohta. tarvis on asjakohasemat ja õigeaegsemat infovahetust liikmesriikide vahel kasut-, Euroopa Parlamenti ja kodanikuühiskonda loomulikult hoitakse läbivaatamise käiguga kursis. lisaks peab meelde tuletama, et terve rida kolmandaid riike rakendavad samuti seda ühisseisukohta meie naabruses novembris kaks tuhat kaksteist võeti vastu ka nõukogu ühisseisukoht eraldamaks üks koma kaheksa miljardit eurot ähm, nende riikide nõustamiseks, nendega koostöö tegemiseks. ka relvakaubandus äh, lepingu raames büroos oleme mänginud olulist rolli leping näeb ette ühised äh, parameetrid ja läbipaistvuse OTT aitab parandada rahu ja julgeolekut sellise läbipaistvuse kaudu kõikidele maailma kodanikele. jõustumiseks äh, peavad vähemalt viiskümmend ÜRO riiki lepingu ratifitseerima. Euroopa Liit on äh, väljendanud soovi see ratifitseerida nii kiiresti kui võimalik ka Euroopa riikide poolt ja ka teil on oma roll siin mängida. ATT relvakaubanduse leping on tarvis äh, ka teie saate mõjutada, et me saavutaksime kriitilise massi, et liikmesriigid ratifitseeriksid selle? aitäh ja nüüd annan sõna kaheks minutiks härra Kaalerile. aitäh, lugupeetud äh, kolleegid relvad ei ole kaubad nagu teised kaubad. kui nad satuvad valedesse kätesse, võib nendest tulla väga palju kahju ja kui nad jäävad vastutustundlike valitsuste kontrolli alla, siis võivad nad mõjuda agressoritele heidutavalt. vahel on neid vaja kasutada ka demokraatlike riikide kaitseks või riikide, rahvaste enesemääramisõiguse taastamiseks. kõigil neil põhjustel on hea, et meil on ühised reeglid, ühised luba, loa andmise reegleid, mis puudutab äh, äh, sõjatehnoloogia eksporti. Äh, nii nagu meie selliseid reegleid ei ole mitte kellelgi, mitte ühelgi teisel riikide ühendusel ning hea on, et ka kolmandad riigid kasutavad neid reegleid. kahe tuhande kaheksanda aasta ühine seisukoht on õiguslikult siduv, seal, see on kaheksa kriteeriumit ära toodud ning äh, e-, eesistuja viitas Q-Armi äh, äh, töörühmale, mis on töötanud välja ka, ka täpsemad käitumisjuhised. tegemist ei ole kaasotsustamismenetlusega, äh, vaid äh, äh, rakendamise eest vastutav ja tõlgendamise eest vastutavad üksnes liikmesriigid, aga seetõttu on äärmiselt oluline roll meie siseriiklikel kolleegidel, et nad parlamentides jälgiks seda, et nende valitsused korralikult tõlgendaks äh, ühist seisukohta ja et nad kontrolliks äh, selle tõlgendamise õigsust. Äh, sidususe loomine Euroopa Liidu tasandil on ülesanne, mm, mida täidetakse kõrge esindaja juhtimisel ning Euroopa Parlament soovib selle kohta saada regulaarselt teavet äh, ning me toetame loomulikult ka relvakaubanduslepingut, mis varsti jõustub ja mida hakatakse varsti kohaldama. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Koppa aitäh. et jutt on nüüd äh, ühise seisukoha õigest tõlgendamisest ja rakendamisest, tegemist ei ole tehnilise küsimuse, vaid poliitilise küsimusega. küsimus on selles, kui suures osas me tahame oma äh, kohustuste osas olla äh, sidusad, mis puudutab inimõiguste kaitset ning aastatuhande eesmärkide saavutamist. on täiesti häbiväärne, et Euroopa Rahvapartei äh, konservatiivide ja liberaalide toetusel äh, hääletas äh, proua Lüüsingi algatusraporti vastu väliskomisjonis ning nüüd on meil, on neil ühine resolutsiooni ettepanek ning olulisi probleeme seal praktiliselt üldse ei mainitagi. Nad ei soovi tegelikku äh, Äh, relvaekspordi kontrolli ja see ongi probleemiks. meie jääme aga sellele nõudmisele kindlaks ning rõhutame, et me ei tohi olla silmakirjalikud. Ähm, meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja seda, et äh, peetaks kinni keelust, et relvi ei tohi eksportida diktatuuririikidesse ning äh, ka sel juhul, kui on kahtlus, et relvi kasutatakse selleks, et äh, vabadusi alla suruda ning inimõigusi rikkuda. proua Kopa, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama? annan teile sõna, härra Liisek <clears throat> szanowna pani poseł bardzo panią szanuję ale chciałem tylko zapytać czy pani poseł ma hindan teid väga aga tahaks teile hinna, esitada ühe küsimuse kas te mäletate seda väliskomisjoni e, koosolekut kus oli juttu sellest algatusraportist e, millest te rääkisite ja keegi ei hääletanud selle ettepaneku poolt e, üks jäi erapooletuks ja kõik fraktsioonid hääletasid tegelikult selle vastu. lugupeetud kolleeg, kui te õigesti mäletate, siis te võtsite oma toetuse tagasi. Äh, tegemist oli raportiga, mille osas me olime praktiliselt äh, juba kokku lepitud, me ju kõik mäletame, mis toimus. me ei peaks nüüd äh, siin mainima asju, mis ei ole üldse olulised. aitäh ja nüüd annan sõna kaheks minutiks proua Nikolaile jah meil on pare- vaja paremat ühisseisukoha rakendamist aga sel määral mis oleks kestlik ja kasulik nii meie tööstule kui ka nendele isikutele keda me üritame kaitsta osa sellest algatusest ja ettepanekust ei ole meie arvates realistlikud me ei saa äh, keelustada relvade tootmist, aga me peame suutma tagada kõikidele liikmesriikidele selle, et problemaatilised režiimid või paramilitaarsed jõud ei saaks äh, Euroopa Liidu riigiga äh, relvalepingut. me ei tohiks loobuda olulisest tööstusest Euroopas, me ei tohiks vastu võtta mingisugust radikaalset lähenemist meil on oluline süvendada koostööd ühisseisukoha üle ja Euroopa Kaitseagentuuri nimel täielikult äh, toetada nõukogu tasandil selle rakendamist. Äh, probleem on selle tegevuse tasakaalustamine ja tagada seda, et Euroopa relvatööstuse uuenduslik lähenemine jätkub. see tähendab, meil on vaja täielikku tööstuse konsolideerimist. kompromiss, mille me oleme saavutanud ühisseisukoha osas on samm edasi, me peaksime olema realistlikud, enne kui me pimedalt edasi liigume. aitäh ja nüüd saab äh, pooleteiseks minutiks sõna proua Kroonberg You, suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, tegemist on väga erilise olukorraga. ma tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Liidul on ühisseisukoht relva ekspordi osas, see on eriline eh, kokkulepe ja poliitiline instrument, mis on väga oluline Euroopa Liidule. praegusel aastal kiitis heaks sellega ÜRO, see on väga oluline, meil on vaja rohkem läbipaistvust, panustamist selles poliitikavaldkonnas kaks resolutsiooni on hääletamisele minemas, üks äh, sotsiaaldemokraatide, roheliste ja kuue poolt, selle eesmärgiks on süvendada Euroopa Liidu seisukohta korruptsiooni, läbipaistvuse ja rakendamise sidususes ühiskriteeriumite puhul liikmesriikides. teine resolutsioon ALDE, Rahvapartei ja ECR-i poolt leiab, et ühisseisukoht on piisavalt hea ja seda ei ole vaja süvendada paradoksaalselt aga on tegemist sammuga tagasi vastupidiselt kõikide liikmesriikide jõupingutustele, kes ühisseisukohale alla on kirjutanud. ma sooviksin rõhutada eriti seda, et Rahvapartei ja ALDE eh, resolutsioon on häbiväärne inimõiguste vaatenurgast. inimõigused on meie ühisseisukoha alustalaks ja ATT leppe alustalaks. see on väga oluline, arvestades Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika olukorda kus Euroopa Liidu, mille suunas Euroopa Liidu relvaeksport on äh, suunatud ja ALDE ja e Rahvapartei resolutsioonis puudub inimõiguste mõõde. ma võin ainult järeldada, et Euroopa Parlament on ideoloogiliselt äh, lõhenenud inimõiguste ja sõjatööstuse vahel. hääletus homme näitab meile, kummal poolel te olete. aitäh ja nüüd saab sõna härra Vlasak vážená paní předsedající dámy a pánové suur tänu juhataja daamid ja härrad seoses selle teemaga tahaksin ma viidata konkreetsele probleemile millega ei seisa silmitsi mitte ainult Tšehhi tootjad. meil on, me oleme siseriik, meil ei ole mereteed, me saame kauba toimetada ainult lennukite kaudu või siis teiste liikmesriikide sadamaid kasutades, eriti Poola sadamaid või Saksa sadamaid kasutades samas aga tähendab see seda, et meil on vaja täiendavat heakskiitu põhimõtteliselt litsentside küsimus päritoluriigi suhtes on täielikult ignoreeritud. tegemist on poliitiliselt laetud sammuga ja selle tulemuseks on tihti viivitus kogu protsessi käigus ja litsentsi äh, õiguste rakendamise piiramine, see tähendab, et kulud on palju kõrgemad ja meie ettevõtted ei saa olla konkurentsivõimelised ja peavad kandma suuri kahjusid. tegemist on suure lisandväärtusega tööstusega, mis, äh, millega on võimalik tagada kümneid tuhandeid töökohti meie riigis, meie arvates on on äh, häbiväärne see, et äh, sisemaa riike diskrimineerib soovitakse sel viisil sellise ekspordi käigus. seega pöördun ma kõikide vajalike instantside poole selleks, et saada kinnitust, kas meil tõesti on vaja täiendavat kinnitust, kas see on proportsionaalne lähenemine ning kas see on kooskõlas artikliga kolmkümmend kuus lepingus, kus selliseid piiranguid ei ole kaheks minutiks saab sõna proua Lösing. Malis äh, äh, mässulised kasutavad Saksa äh, automaat, Saksamaa sa saadab äh, üksusi äh, Prantsuse üksuste toetamiseks ja müüb äh, Katari relvi, Mali mässulised kasutavad Saksa relvi, nii et see on täiesti absurdne, aga see ei ole ainus asi. me teame, mis juhtub, kui relvastustehnoloogiat tarnitakse autoritaarsetele riikidele. me teame, et inimesi nendes riikides mõrvatakse ja piinatakse. me teame, et tuhanded inimesed on hukkunud, me saame sellest ikka ja jälle teada ning selleks, et seda takistada, kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Liidu liikmesriigis võtsid vastu ühise seisukoha relvastuskontrolli üle, aga me teame, et see ei ole mõjuv ja see ei pea isegi isegi üldse toimima, sellepärast et äh, relva eksport on kasulik äh, relvatootjatele, aga see on kasulik ka siis, kui tahetakse anda relvastust äh, kasulikele partneritele, nagu näiteks Saksamaa kantsler soovib relvi tarnida Saudi Araabiale ja paljude arvates peab see nii ka jääma. kui äh, konservatiivse äh, häälte enamusega äh, lükati tagasi minu äh, et, raport väliskomisjonis, kus oli ette nähtud mm, reeglite karmistamine. paljud vabaühendused ja kristlikud ühendused arvasid, et minu ettepanekud olid õiged, seda ma ütlen siin nende aadressil, kes, kes siin kojas väidavad, et nemad on kristlased ja kes ikka ja jälle selgeks teevad seda, et Euroopa Liit on rahul rajanev liit kes soovib minna, äh, teha sammu selles suunas, võib seda homme ka teha. roheliste äh, äh, ja teiste fraktsioonide resolutsiooni poolt hääletades, kus kajastuvad minu frakts-, minu et-, raporti kõige olulisemad seisukohad. ning ma tahaksin vastata ka ise härra Liisekile. konservatiivne häälte, enamus lahjendas minu raportit niimoodi, et meil oli ainult võimalus hääletada selle vastu ning nüüd nüüd hääletasite te ka ise selle vastu. miks te seda üldse tegite, äkki te võiksite oma kõnes sellele vastata? võib-olla äh, vastaksite selleks, et üldse oleks võimalik siin mingit arutelu pidada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Salavrakos. aitäh, proua juhataja. Euroopa Liit peab täitma olulist rolli relva ekspordi kontrolli puhul, äh, täitma seda rolli nii siseselt kui ka äh, väliselt ning juba aastast kaks tuhat kaheksa on vastu võetud ühine seisukoht, äh, milles sisalduvad ka kaheksa kriteeriumit. viimastel aastatel oleme näinud ikka ja jälle püüdlusi erinevaid äh, ekspordireegleid harmoneerida. viimased äh, sündmused Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas äh, on meie püüdluste proovikiviks ning näitavad, kas me võtame tõsiselt Ehm, eh, seda, et inimesed ja turvalisus peavad olema meie prioriteetideks, me peame olema äärmiselt tähelepanelikud ehm, relvaekspordi suhtes, eriti Süüria puhul, eh, kus eh, olukord võib ainult halveneda ning kui otsustati embargo tühistamine, siis tuleb vaadata, kas see on kooskõlas meie aluslepinguga, on tegemist suure ohuga, et relvad jõuavad nende rühmituste kätte, kes äh, kasutavad neid lihtsalt teiste vastu. minu unistuseks on, et äh, relvi ei oleks, aga ma näen, et äh, igal pool, kus tegemist on mässudega, on ka kõige ekstreemsematel rühmitustel väga moodsad relvad aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Liisek. suur tänu, lugupeetud juhataja, minister, daamid ja härrad, me kõik tahaksime elada maailmas, kus valitseb rahu, kus keegi ei võitle kellegiga, kus ei oleks relvi. ma olen nõus äh, sellise lahendusega, aga me ei ela sellises maailmas. maailmas, kus me elame, tuleb selgelt rõhutada seda, et Euroopa Liidul on kõige unikaalsem süsteem kogu maailmas. süsteem, kus on äh, relvaekspordi kontroll. seda tüüpi äh, süsteem ja järelevalve ei äh, kehti USA-s, Venemaal ega kusagil mujal, kus on suured relvatootjad. seega Euroopa Liit on seadnud, olnud siin maailmale eeskujuks ja seepärast on, olen ma kolleegidega eri meelel, minu arvates see kontroll on praegusel hetkel piisav, ükski Euroopa Liidu riik ei ole eksportinud relvi riikidesse, kus on sõjalised konfliktid või sõjad, tegemist on põhimõttega, millest peavad kinni kõik Euroopa liikmesriigid. Euroopa Liit, me peame sellega seda meenutama, et Euroopa Liit on panustanud sellesse, et rahvusvahelised standardid välja töötada, sest algatus tuli liikmesriikidelt. ÜRO kinnitas seda lähenemist alles nüüd äh, äh aprillis ja sellega on võimalik stabiilsust ja rahu äh, pikendada ja seega olen ma nõus nende, ei ole ma nõus nende liikmetega, kes ütlevad, et et see läheb vastuollu kur-, kuritegelik tegemisega. proua Koomes, palun üks minut. Euroopa Liidul on vastutus peatada relvadega kaubitsemine, mis süvendab vägivaldseid konflikte mitmetes maailma paikades. samuti on vaja äh, Äh, tagada julgeolek, mis tegelikult aga suurendab diktaatorlust ja rõhub kodanikke. me peame tähelepanelikult järgima neid lõppsihtkohti, mis puudutab relvi ja sõjatehnoloogiat, mida eksporditakse Euroopast. meie liikmesriigid ei ole seda piisavalt teinud ja parempoolsed siin parlamendis tahavad seda protsessi peatada meil on vaja, see on sidususe küsimus, see on see, mis hetkel on kaalul Euroopa Liidus, meil on vaja demokratiseerida, stabiliseerida inimõigused kõik see, mis võib ohtu sattuda, resolutsioonis, mida me homme eh, soovime heaks kiita, soovime me heaks kiita informatsiooni läbipaistvuse, mis puudutab relva ekspordi ja sõjatööstuse ekspordi eh, tarnimist sellistesse piirkondadesse, kus leiavad aset konfliktid, ükskõik millised on need siht eh, osapooled, me peame tagama selle, et kahe tuhande üheksanda aasta protokolli eh, jälgitakse, me peame sisse panema konkreetsemad sätted, see on väga oluline, meil on vaja pidevat uuendatud informatsiooni, härra Kelam, palun. Euroopa Liidu ühisseisukoht on täiesti unikaalne kogu maailmas, seega me võime ühest küljest olla rahul eh, selle progressiga, mis me oleme saavutanud, aga samas ei piisa sellest küsimus on selles, et Euroopa Liit on Euroopa Liidu ähm, suuruselt teine relvaeksportija ja seda tugevdab Euroopa Liidu, väheneb nõudlus selle, nende toodete järele tänu äh, sõjalise tegevuse eelarve vähenemisele see suurendab relvade eksporti väljaspool Euroopa Liitu. meil ei ole tihtipeale võimalik selgelt väljendada, kuidas ja kuhu, kuidas kasutatakse ja kuhu lähevad need relvad. seepärast on meil vaja sidusust, esimene eesmärk on vähendada olemasolevaid erisesu meie eh, ühise väli, välis- ja julgeolekupoliitikas, teiseks ühisseisukoht. Euroopa liikmesriikide eksport on muutunud läbipaistvamaks, aga samas olemasolevad andmed ei ole täielikud ja on erinevad. meil on vaja tuvastada see, kuidas ühisseisukohta tegelikult rakendatakse liikmesriikide süsteemis. samuti äh, meie võimekus äh, hinnata äh, ekspordikontrolli vajab süvendamist, aga põhivastutus lasub liikmesriikides väljastada ekspordilitsentse või mitte. suur tänu! suur tänu, härra Kelam, kuna härra Arlašit ei ole, siis annan sõna härra Kuukanile kaheks minutiks, palun. president, Mr Minister. Andro... ma tänan, president, minister. rõhutades ÜRO relvakaubanduslepingut ja selle tähtsust, siis ma arvan, et see kaubanduslepe, relvakaubanduslepe peab tagama suurema läbipaistvuse ja aruandekohustuse Euroopa Liidu relvaekspordis. eriti seetõttu, et Euroopa Liit on üks maailma suurimaid relvatarnijaid, eksportijaid. meil lasub kohustus tagada, et need relvad ei aita kaasa ebastabiilsusele piirkondades ega suurenda sisekonflikte seal. ma mõistan, et sest mõnikord on see osutunud raskeks liikmesriikidele, et kinni pidada eh, nõukogu ühisseisukohast. põhjuseks on erinevad tõlgendused. ja see puudutab eriti neljandat kriteeriumi, kus öeldakse selgelt, et liikmesriigid peavad keelduma ekspordilitsentsi andmisest, kui on oht, et relvi võidakse kasutada muudel eesmärkidel kui riigikaitse või kui on oht, et need relvad mõjutavad negatiivselt stabiilsust piirkonnas. ja on vaja ka, et liikmesriigid oleks suurem läbipaistvus relvaekspordi osas ja et avaldataks ka üldsusele aruandeid relvaekspordi kohta. ja meil on vaja mõelda sellega seoses ka inimõiguste edendamisele ja stabiilsusele maailmas, aga kõigepealt on ikkagi vaja eh, Euroopa Liidu relvaekspordi legitiimsust suurendada ja tähtis on selleks, et liikmesriigid rangelt viiksid ellu ühisseisukohti ja samuti järgiksid ÜRO relvakaubanduse lepet. Need sõnad, kui nad paberile jäävad, ei tähenda suurt tähtsust, omandavad nad siis, kui neid ellu rakendatakse härra Haavet, kaks minutit, palun. suur tänu, president. jah, kui me mõtleme Kairo peale praegu, siis me mõistame, et ekspordi puhul peab alati mõtlema, kus homme võidakse täna eksporditavaid relvi kasutada. jah, see on esimene võimalus meil tervitada ÜRO rahvusvahelist relvakaubanduse lepet ja Eh, tunnustada seda, mida on teinud Oxfam, Amnesty International eh, selle teemaga tegelemisel ja tähtis on ka silmas pidada, et eh, Hispaania on ainus riik, kes on allkirjastamisest peale mm, kohustunud ka ini-, inimõigustele rõhku panema ja Põhja-Korea on selle lepingu vastu olnud, see näitab, et me oleme õigel poolel ja minu oma partei eh, on alati kaitsnud Euroopa Liidu relvakaubanduse käitumiskoodeksid ja nüüd äh, on arutusel ühiseisukoha revideerimine. tähtis on, et kodanikuühiskond oleks täielikult kaasatud sellesse läbivaatamisse. Äh, kuus kuud ainult toimusid arutelud vabaühendustega, seda on liiga vähe, mina arvan, et peaks toimuma välised konsultatsioonid täiel määral, sedamööda, kuidas läbivaatamine toimub. ma tervitan kriteeriumi seitse ja kaheksa, kuidas eesistuja äh, saab õigustada seda, et inimõiguste vallas ei ole mingeid suuniseid, arvestades seda, kuivõrd tähtis see teema on ja ka Ashton pani selle peale tähtist rõhku, kui tutvustas üle läbivaatamist. tähtis on ka, et läbipaistvus oleks suurem, on vaja otsida funktsiooniga andmebaas luua ja suurendada järelevalvet ja laboristide eh, partei leiab ka, et väga tähtis on sõltumatu eelnev kontroll relvaekspordi puhul, nii nagu see on Rootsis ja tähtis on, et kõik osalised äh, jagaksid üksikasjalikku informatsiooni oskusteabe ja litsentside kohta ja äh, viiskümmend tuhat püstolit on müüdud Egiptuse politseile viimastel kuudel. ma loodan, et lähipäevadel ei hakka neid püstoleid kasutama, sest vastasel korral me tõesti kahetseme seda. Euh, suur tänu, härra Haavit, härra Preda kaheks minutiks, palun. industria de armament are un caracter strategic la nivelul Uniunii Europene. jah, relvatööstusel on strateegiline tähtsus Euroopa Liidus. paljud et liikmesriikide jaoks on see tähtis stabiilne tuluallikas ja Euroopa Liit on suuruselt teine relvaeksportija maailmas pärast USA-d ning relva ekspordi strateegiline tähtsus ei tohi samas olla ettekäändeks mitte tagada läbipaistvus ekspordil. igasugused normid ja standardid litsentside väljaandmisel on väga tähtis ja alati on vaja silmas pidada, kuhu need relvad eksporditakse. kui me räägime relvaekspordist, siis me peame alati mõtlema nende relvade sihtkoha peale ja e, isegi kui e, ekspordilitsentsid antakse välja teatud liikmesriikidele e, eksportimiseks, siis tegelikult võidakse nad sealt edasi saada kolmandatele osapooltele ja leida kasutust relvastatud konfliktides võivad jõuda ka totalitaarsete režiimide kätesse ja neid võidakse kasutada ka protestide mahasurumisel. loomulikult korruptsioongi on üks tegur, eh, millele tuleb tähelepanu pöörata relvakaubanduse puhul, nii et ma tervitan seda, et relvakaubanduse leping on nüüd allkirjastatud ja tähtis on, et see suurendab kontrolli ning parandab läbipaistvust selles väga delikaatses valdkonnas. mul on hea meel et terve rida liikmesriiki on allkirjastanud relvakaubanduse lepingu ja kakskümmend kuus nendest on liikmesriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid. ma loodan, et teisedki järgivad kahekümne kuue eeskuju. relvakaubandus paneb meid mõtlema kõike selle peale, millest me siin oleme täna rääkinud ja on selge, et probleemide lahendamiseks on samme astutud. nüüd on vaba mikrofon härra Tušas. jah, ekspordilitsentsid ja ekspordipoliitikat relvade eksportimisel kolmandatesse riikidesse, see kõik seondub otseselt imperialistlike poliitikatega mida Euroopa Liit ajab rahvusvahelisel areenil, tagamaks, et monopolidele jääb võim alles. see on üks tüüpiline näide selle kohta, mida Euroopa Liit ja tema liitlased on teinud näiteks Süürias kolm ja pool tonni relvi on läbi Horvaatia suundunud Süüria opositsiooni kätesse ja praegu esimesel juulil kaks tuhat kolmteist me tähistame Horvaatia tulekut Euroopa Liitu, samas selle riigi infrastruktuuri kasutatakse relvade ekspordiks Süüria opositsioonile. see täiesti vastuvõetamatu otsus peatada relvaembargo, mis võeti vastu kahekümne seitsmendal mail, peatada relvaembargo Süüria opositsioonile, nüüd me peame küsima siis, et kes neid opositsionääre relvastab? Ah. nom de madame la haute représentante qui vous a mandatée pour prendre la parole. palun, teil on sõna, nõukogu esindaja. Uh, ma tänan proua president, jah, ma räägin kõrge esindaja nimel tõepoolest. kõigepealt ma tahan tänada kõiki, kes tegid märkusi ja ettepanekuid. ja ma olen üsna kindel, et kõik need võetakse arvesse meie aruteludes, eh, nõukogu töörühmades ja need märkused aitavad edasi meid ühisseisukoha läbivaatamisel. nüüd ma tänan, et härra Howitt, te selle küsimuse tõstatasite. jah, tähelepanu äh, kriteeriumidele seitse ja kaheksa ähm, liikmesriikides on väga tähtis ja nüüd äh, kriteerium number kaks, mis on inimõiguste kriteerium, äh, selle kaal on juba väga-väga suur. aga nüüd tulen selle juurde, et see ühisseisukoht on andnud suure panuse äh, relva ekspordi kontrolli tõhustamisse Euroopa liikmesriikides, see on nüüd meil läbipaistvam, aruandekohustuslikum, vastutustundelisem, äh, aga samas igasugune hindamine liikmesriikides peab äh, tõesti arvestama seda, mis ühiskorras, ühisseisukohas kirjas on ja mis seal kirjas ei ole. ühisseisukohas on kirjas see, et nüüd on Euroopa Liidus äh, korralik raamistik see puudutab ka delikaatse info vahetamist liikmesriikide vahel, aga samas see ühisseisukoht ei loo ühtset litsentside andmise asutust, sest ikkagi see küsimus jääb iga liikmesriigi enda pädevusse. nüüd lähendamine ja harmoneerimine relvade ekspordi vallas äh, seda tänu info vahetamisele ja ka kolleegide omavahelisele eh, seirele ja survele on oluline, et liikmesriigid tänu sellele, et kõik on läbipaistev, on võimalik ka vastutusele võtta. samas on väga palju veel võimalik ära teha ja läbivaatamise protsess selle eesmärgi ongi seadnud, aga me oleme uhked selle üle, mida me oleme juba saavutanud ja me oleme heaks näiteks teistele riikidele väljaspool Euroopa Liitu. jah, globaalne areen, ÜRO on olnud üks vastutustundliku läbipaistva relvakaubanduse eestvedajaid ja need on teinud väga progriiv-, progressiivset rolli relvakaubanduse leppe üle peetavatel läbirääkimistel, mis toimusid ÜRO tasandil. ja aprillikuus kokku lepitud relvakaubanduse leping on tugev rahvusvaheline instrument, mis eh, tõesti tugevdab julgeolekut ja kaitseb neid paremini, kes on relvakonfliktide ohvrid erinevates maailma paikades ja see lepe loob ühtsed reeglid kõikidele relva eksportijatele. nii et mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigi tulevikus ei pea kinni rangetest ühesugustest reeglitest ja tulemuseks on ka, et selle leppe tõttu tänu sellele leppele Eh, paraneb korralik konkurents turul. suur tänu, härra minister, arutelu on nüüd lõppenud, hääletame homme kell kaksteist ja päevakorra järgi on meil plaanis härra Moreira raport, mis käsitleb täiendava makromajandusliku finantsabi andmist Gruusiale ja kõigepealt saabki neljaks minutiks sõna.